kahjuks ei ole kõnelejal mikrofoni. hea kolleeg Buda. okei okay,, no. Dragi colegi, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie. härra president, piiriülesed ja hooajatöötajad on äärmiselt oluliseks äh, töötajate kategooriaks erinevates sektorites ning äh, koroonakriisi ajal me nägime, et ähm, et nende puudumine on väga paljude ettevõtete eksisteerimise ohtu seadnud, aga samas väga paljud liikmesriigid on äh, seadnud nad väga keerulisse olukorda ja seetõttu on ohtu sattunud ka nende sotsiaalõigused ja töötingimused. Euroopa Liit peab leidma mehhanismid, mis võimaldaksid ähm, tagada töötajatele ohutud äh, töökohad, äh, samuti väärika töötasu ja samuti väärika eluaseme. sotsiaalkindlustus tuleb tagada ning äh, see peab tagama ka selle, et inimestel oleks ka olemas ka haigekassa kindlustus, eriti keerulistel pandeemiaaegadel. peale selle peab olema võimalik, et töötajad saavad äh, kasutada oma õigusi ja et neid lihtsalt ära ei kasutataks. aitäh! suur tänu, kolleeg Puda. ja nüüd kolleeg Tura Ferrandis, palun. Eh, muchas gracias. suur aitäh! praegune pandeemia on teinud selgeks, et äh, rändetöötajate liikuvus Euroopas ei taga alati võrdset tingimust kodanikest töötajatega. see puudutab nii Euroopa töötajaid kui ka neid, kes tulevad kolmandatest riikidest. see on nõnda näiteks ajutiste põllumajandustöötajatega, kes aitavad meid nii palju põhiliste toiduainetega, eriti ka kriisi ajal oleme näinud äärmuslikke tingimusi, kohutavaid tingimusi, mis ohustavad nende tervist. seetõttu peame me olema hoolikad äh, nende ärakasutamise osas, nad võivad olla vähemus, kuid nad on väga oluline vähemus ning nad kahjustavad ka sektori ilmet. see toimub ka teistes sektorites, kus meil on näiteks äh, tööjõuvahendajad, kes töö, toovad ebaseaduslikult töötajaid ühest riigist teise tingimustesse, kus neid kasutatakse ära ning ei kaitsta. nii oli näiteks Hispaania, Bulgaaria ja Rumeenia töötajatega Hollandis. Euroopa ei tohi seda lubada, kõik töötajad ilma eranditeta peaksid saama võrdse kohtlemise osale-, osaliseks, sotsiaalkindlustuse, korralikud töötingimused ning juurdepääsu soodustustele, hoolimata sellest, kust nad tulevad ja kuhu lähevad suur tänu, kolleeg Tule Frandi ja nüüd kolleeg Brüni üheks minutiks. Merci, monsieur president monsieur.... aitäh, härra äh, president, äh, volinik ja head kolleegid. ma tervitan ähm, seda resolutsiooni algatust, äh, mis käsitleb piiriülestajaid, hooajatöötajate kaitset kriisi raames. see probleem ei esine ainult kriisiolukorras, vaid kriis, kuid kriis on seda võimeldanud Äh, need töötajad on, mängivad väga olulist äh, rolli Euroopa majanduses ja koroonakriis on äh, toonud välja selle, kuidas neid väärkoheldakse ja, ja iga liikmesriik peab kaitsma nende töötajate õigusi. ma Äh, kutsun üles kõiki tagama sotsiaal, äh, tõhusat sotsiaalkaitset sellistele töötajatele ja ma tuletan meelde, et Euroopa Tööjõuametil on äärmiselt oluline roll siinkohal ähm, kontrollide teostamisel ja äh, seda tööd peab alustama võimalikult kiiresti. suur tänu, kolleeg Brune ja tavaliselt ma kolleegidele, kes kohal ei ole, sõna ei anna, aga kuna kolleeg Radetšovski istus lihtsalt teise koha peal, siis kus on härra Radetšovski koht saalis? Teil on sõna, palun. Vážení kolegovia, podporujem v celom rozsahu návrh uznesenia týkajúcich sa zahraničí. Suur tänu mina toetan seda resolutsiooni, mis käsitleb piiriüleste hoiatoodajate küsimust. teada on, et hooajatöötajad pärinevad eelkõige just ähm, haavatamatest rühmadest, nad pärinevad eelkõige Ida-Euroopa vaesematest liikmesriikidest ja samuti paljud pärinevad kolmandatest riikidest. teada on ka see, et nende töölepingud on ajaliselt piiratud, nende töötingimused on väga keerulised ja nad peavad töötama miinimumtasu eest ja seetõttu me peame selle küsimusega tegelema. me peame tegelema nende faktidega selleks, et äh, nende töötajate töötingimused muutuksid paremaks ja et need oleksid äh, kooskõlas ka Euroopa Liidu õigusega. aga me peame vaatama ka edasi ja me peame arvestama ka sellega, et väga paljud pariislased või rootslased peavad näiteks ühel päeval arvestama sellega, et nad peavad Ida-Euroopa riikides äh, töötama ja seetõttu oleks vaja tagada, et äh, töötingimused igal pool oleks ühesugused ja eeskirjad igal pool oleks samasugused. härra Randke nüüd äh, suur tänu. Saksamaal on uus ähm, koroona nakkuskolle ja jällegi lihatöötlemise ettevõttes üle kuuesaja töötaja on see, see sattunud ähm, nüüd isolatsiooni ja väga paljud töövõtjad selles ähm, ettevõttes Tönnes ähm, tulevad Bulgaariast, Rumeeniast ja, ja mida siis ütleb äh, Põhja-Reini Vestfaali liidumaa äh, peaminister, ütleb, et, äh, et süüdi on, et on need inimesed selles, et nad käisid nädalavahetusel kodus, koduriigis, võtsid sealt kaasa nakkuse ja ja sugugi ei ole tegu siin äh, siis tööandjate äh, pakutud töötingimustega. et äh, mina isiklikult leian, et see on ka välismaalaste vaenulik öelda, et see, et inimesed on nüüd nakatunud, et põhjus on selles, et nad käisid kodus oma pere vaatamas. suur tänu ja nüüd kolleeg Randke, palun sajad uued ähm, nakkusjuhtumid äh, äh, Saksamaa tapamajas ja arvestades ka sellega, mida Põhja-Reini-Vestfaali peaminister ütles, et äh, selle nakkuse võtsid Rumeenia, Bulgaaria töövõtjad ise kaasa. nii ei lähe, sellepärast et tegu on ikkagi välismaalaste vaenul-, vaenulikkusega, selle vana jutuga, tuntud jutuga, et välismaalased levitavad haigusi, aga ühendatud Euroopas peaks ikkagi olema olukord selline, et Põhja-Rheini-Vestfaali peaminister arvestab ka Bulgaariast, Rumeeniast pärit töötajate heaoluga. ja seetõttu meil on vaja sellist peaministrit, kes tagab võrdsed töötingimused kõikidele töötajatele, olenemata sellest, kust liikmesriigist nad pärit on. ja kui sellest ei piisa, siis sellisel juhul meil on vaja Äh, standardeid rangemaks muuta, sellepärast et sellisele ekspluateerimisele, sellistele eeskirjade rikkumisele tuleb lõpp teha. suur tänu, kolleeg Randke ja nüüd üheks minutiks kolleeg Aguilar, palun. aitäh, president. mina tahaksin alustuseks tunnustada suurepärast tööd, mida teevad hooajatöötajad sellistes riikides ja mida kriis näitas, kui vajalikud nad on koroonaviiruse tõttu ei õnnestunud meil saada kogu toitu Hispaaniasse ning äh, töökohad on kadunud. seega ma olen veendunud, et äh, valitsus, äh, tegelikult valitsus süüdistatakse orjapidamises, nad üritavad kahjustada Hispaania põllumajanduse imidžit, mis tegelikult on strateegiline lähenemine me ei saa sellist süüdistust lubada, eriti sellise valitsuse poolt, mis lubas kahekümne tuhandel inimesel surra hooldekodus, neljakümne tuhandel hispaanlasel üleüldse ning kui politsei ja inimesed hulgaliselt äh, haigestusid, siis äh, neile ei antud piisavalt hooldevahendeid. Pole õige süüdistada äh, Hispaania valitsust. suur tänu, kolleeg Aguilar. ja nüüd kolleeg Gemma üheks minutiks. aitäh, president. me teame, et liikmesriikide vastu võetud meetmed selleks, et võidelda ja piirata Covid-19 levingut, on mõjutanud hooajatöötajaid ning äh, piiriüleseid töötajaid väga tõsiselt, seda riikides, kus nad äh, töötasid. Nad avastasid end äkitselt äh, ilma igasuguse majutuse, sissetuleku, transpordi ja tervishoiuta. eelkõige mõtleksin siin hooajatöötajatele põllumajandussektoris, kes tihtipeale langevad äh, tööjõukude ohvriks. kahjuks on see laialt levinud äh, nähtus minu päritolu kohas Lõuna-Itaalias see resolutsioon on selge reaktsioon väga tõsistele probleemidele, millega need töötajad silmitsi seisavad, seega ma loodan, et komisjon ning liikmesriigid tagavad täieliku õiguste kaitse nendele töötajatele ning nad võitlevad igasuguse diskrimineerimise vastu, mis saab nende töötajatele osaliseks. me tagame, me peame tagama vajalikud vahendid selleks, et tõepoolest äh, anda töökohti ja toetust nendele töötajatele ja ettevõtetele, keda karistatakse. suur tänu, kolleeg Keema ja nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Furlas. kirja proua Tere Κύριε Επίτροπε, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Η ελεύθερη κυκλοφορία... härra volinik, head kuulajad, töötajate vaba liikumine on üks Euroopa Liidu äh, põhialustaladest, äh, olenemata sellest, kas me räägime piiriülestest töötajatest või hooajatöötajatest. me räägime inimestest, äh, kellel on perekonnad, kellel on vajadused, kes sõltuvad oma palgast inimesed, kes äh, loodavad, et Euroopa Parlament ja Euroopa teeb endast kõik, et neid kaitsta. meie roll siin täna on äh, saata sõnum selle kohta, et me mõistame nende vajadusi, et me soovime kaitsta nende töökohti ja neid endid ja see on sõnum, mille me peame täna siin äh, täiskogu saalis saatma suur tänu, kolleeg Furlas ja nüüd saab sõna kolleeg Angel üheks minutiks. president, la crise du Covid dix-neuf aitäh, härra president, koroonakriis on toonud esile väga palju struktuurseid probleeme seoses piiriüleste töötajatega Euroopas. Ma olen lugenud Äh, meie resolutsioon äh, kutsub üles äh, kõiki eurooplasi võtma vastutust selle eest, tööandjad kasutavad hooajatöötajaid ära, ähm, kasinusmeetmete poolt nõrgendatud sotsiaalkindlustussüsteem ei suuda samuti neid töötajaid kaitsta. Euroopas on kriisi jooksul väga palju ähm, häid soovitusi esitatud, kuid liikmesriigid ilmtingimata ei järgi neid, eelkõige seoses töötajate liikuvusega me nõuame suuremat läbipaistvut ja me kutsume komisjoni üles rohkem analüüsima äh, kriisi mõju äh, töötajate liikuvusele ja me loodame, et äh, selle analüüsi tulemusena tekivad ka seadusandlikud ettepanekud. väga paljud valitsusvälised organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid on meid aidanud selleks, et tuua esile selle probleemi tõsidust käesoleva kriisi raames. suur tänu, kolleeg Angel ja nüüd üheks minutiks kolleeg Pilde. aitäh, härra president. Covid-19 äh, epideemia, nagu teate, on ähm, meie mandri, äh, meie maailmajao majandust väga tugevalt mõjutanud ja täna kasutan võimalust, et äh, kaitsta meie äh, noori. Prantsusmaal on äh, üks miljon töötud, meie noored töötajad, kellel on olemas diplomid ja kraadid, ei leia tööd. Neil ei ole võimalik leida isegi suvetööd selleks, et ülejäänud aasta ära elada. kuidas nad leiavad siis võimalusi oma õpinguid lõpetada? kui palju on noori, kes äh, unistavad äh, selleks, et äh, lahkuda oma koduriigist, et leida parem tulevik? Euroopa aga keeldub austada kõike, meie kõige põhilisemaid vaba liikumise reegleid. meil on kümneid ja see kõik puudutab kümneid miljoneid piiriüleseid töötajaid. enne kui äh, me peame mõtlema oma noortele, oma õpilastele, oma äh, kõrgelt haritud töötajatele ja ähm, äh, kõnelejalt võeti ära mikrofon. aitäh, proua Pilde ja järgmisena saab sõna härra Andresen. suur tänu. Rumeeniast pärit viiekümneaastane töötaja kukkus kokku äh, liinitööl ja teised töötajad äh, Äh, sõimasid teda, et miks ta seal niisama vedeleb. ja ta pidi ise leidma arstiabi ja mitte keegi Saksamaal teda ei toetanud. üle seitsmeteistkümne miljoni töötajat äh, Euroopa Liidus on piiriülesed töötajad, nad töötavad äh, tapamajades koristajatena ja nii, ja nii edasi väga paljudel neil ei ole mingeid sotsiaalõigusi, väga kehv ähm, ravikindlustus ja nii edasi ning nende saatus ei tohiks meid huvitada ainult sellisel juhul, kui tekib ähm, nakkuskolle kuskil Saksamaa tapamajas, nii et ähm, selli-, neid töötajaid ei tohiks kuritarvitada ettevõtete poolt nagu Tönnes ja teised. Saksamaa valitsus peab ikkagi võitlema kõikide Euroopa Liidu töötajate õiguste eest ning Euroopa Liidu Komisjon peab tagama selle, et tegutsetaks rohkem töötajate nimel. see on väga positiivne, et Euroopa Parlament tuleb välja nüüd omapoolse resolutsiooniga, nii et tagagem see töötajate olukorda, vaatamata nende päritolule, parandatakse igal pool. suur tänu, härra Andreesen ja nüüd kolleeg Zalewska, palun üheks minutiks. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, pandemia aitäh, president, daamid ja härrad. Covid pandeemia on rõhutanud tohutult seda, millest me oleme pikka aega rääkinud, olukord on muutumas, aga kui me arvasime, et asjad on halvad, siis nüüd on need hullemad. seega on viimane aeg saada siit õppetund ning teha soovitusi meie parlamendisaadikutena peaksime võtma endale kohustuse teha koostööd liikmesriikidega, sest liikmesriigid on need, kes vastutavad nende ettevõtete kontrollimise üle, kes äh, nähtavasti kuritarvitavad hooajatöötajaid. me peame üritama probleeme koos lahendada. ma loodan, et Saksamaa eesistumise päevakorras on ka sellised kohtumised sotsiaalministrite vahel, mis selliseid küsimusi arutavad ning loodame, et et saame ka õigeaegselt raporti, mis näitab meile seda, mis on viimasel ajal juhtunud. suur tänu, kolleeg Selevsk ja nüüd kolleeg Falka, palun. suur tänu, härra president, head kolleegid. kui ma koolis äh, minevikus äh, äh, eksami läbisin, siis äh, soovis pere ähm, mulle jalgratta osta preemiaks, selleks pidin ma kakskümmend üks päeva töötama ja selle tulemusena sain osta endale jalgratta. tol ajal ei mõelnud ma väga erinevate sotsiaalkaitsete ja muude selliste asjade peale, kuid nüüd on mul teine perspektiiv Euroopas peab piiriülestel töötajatel olema sotsiaalgarantiid. Äh, me peame tagama, et äh, neil oleks, et nad saaks tunda ennast äh, turvaliselt, et neil oleks ka tervishoiugarantiid. Nende kohtlemine peab paranema ja me peame kaitsma nende õigusi. ma tänan raportööri siinkohal, sest ta võttis arvesse ka äh, Ähm, Rahvapartei äh, kuut väga olulist ettepanekut. suur tänu ja nüüd kolleeg Majorino, palun. La pandemia ha avuto un impatto terribile sulle nostre. pandeemia on kohutavalt mõjutanud meie elusid, aga see ei mõjutanud kõiki samal viisil. see on muutnud elu ja töötingimused neile, kes juba olid tootmissüsteemi äärealadel veelgi hullemaks. kuigi nad on olnud äh, oluline osa. hooajatöötajad, piiriülesed töötajad, nende tingimused, eriti põllumajandussektoris, on vastuvõetamatud, neile makstakse sandikopikaid, ilma et neil oleks mingisuguseid õigusi. Neid, nende tervist ei kaitsta, kuid see peaks olema tagatud, tihtipeale on nad lihtsalt nähtamatud orjatöötajad ning eh, neilt, eh, nad on väljapressimise ohvrid meil on vaja tugevamat ja kiiremat reaktsiooni, võrdse kohtlemise põhimõte võrdse töö eest peab kohalduma riiklikes õigusaktides. meil on vaja tõsiseltvõetavaid inspektsioone nende töötingimuste kohta ning ka tarneahelate kohta, mida nende töö puudutab. õiguste tagamine tähendab ka seda, et lõpeb sotsiaalne dumping ning äh, ei ole ebaõiglast konkurentsi. suur tänu, kolleeg Majorino ja nüüd kolleeg Konto üheks minutiks. me peame kuulama kõike, mida räägivad meile hooaja ja piiriülesed töötajad. me ei tohi reguleerida ebaregulaarselt töötajaid, nii nagu me proovisime Itaalias teha me peame prioritiseerima töötuid kodanikke, keda mõjutab koroonakriis. võib-olla peaksime kaaluma vautšeri süsteemi kasutamist. ja võib-olla me peaksime kaotama selle füüsilise lõhe ma räägin siin ainult nendest elanikest, kes saavad teha tööd ainult teatud hooajal, näiteks suusainstruktorid, inimesed, kes elavad rannikualadel. kõikidele neile tuleb tagada väärikad, reguleeritud töötingimused eh, iga üksiku liikmesriigi poolt ja see on ainuke võimalus, kuidas me saame sellest kriisist väljuda, aitäh! suur tänu, kolleeg Konte ja nüüd üheks minutiks äh, härra Zagarts. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, Covid-19 kriis on äh, väga suurte väljakutsete ette seadnud piiriüliste hooajatöötajad ning mina elan piirkonnas, kus piiriüliseid ähm, töötajatele kehtivad eritingimused. nii et mina pärinen Austria piirkonnast, ähm, mis on vägagi äh, oluline piiriregioon ja me teame, kui oluline on äh, ähm, olla sõbralikes suhetes meie naabritega, seal on äärmiselt oluline ka piiriüleste töötajate panus ja me oleme seda näinud väga hästi ka Äh, minu piirkonnas ähm, tervishoiu valdkonnas ja seetõttu me peaksime väga selge sõnumi saatma piiriülestele hooajatöötajatele parlamendi poolt ja me peame äh, saatma ühise sõnumi ka selle kohta, mis puudutab väärtusi. ma arvan, et väga paljud inimesed äh, kartsid seda hetke, kui piirid suleti, et nad ei teadnud, kuhu nad peaksid järgnevatel nädalatel, kuudel jääma, kas oma töökohale või perede juurde ja meil on väga hea meel et äh, väga paljud abimeetmed väga kiiresti vastu võeti ja meil on väga hea meel, et äh, me oleme seda tegevust jätkanud ka omapoolse resolutsiooniga, suur tänu ja nüüd kolleeg Negrescu, palun üheks minutiks. Ähm, head kolleegid, ähm, parlamendi ühisresolutsioon on väga oluline samm, äh, tagamaks piiriüleste ja hooajatöötajate õigused tegemist on väga selge sõnumiga, me ei tohi tolereerida äh, moodsat äh, orjust. on äh, selge, et teatud sektorites on väga palju probleeme olnud, on väga palju rikkumisi. näiteks Rumeenias on ähm, valitsus ise sadade töötajate elu ohtu seadnud ja ei ole võimaldanud Euroopa õigusnorme rakendada. me oleme korduvalt Äh, pööranud äh, tähelepanu sellele, meil on ka äh, sellealane petitsioon esitatud. inimesed, inimesed, inimestel on suured ootused Euroopa Liidule ja me peame väga tõsiselt rääkima konkreetselt sellest, mis toimub Rumeenia töötajatega. suur tänu, kolleeg Negrescu ja nüüd saab sõna kolleeg Sarduune üheks minutiks. aitäh, härra president. me äh, räägime siin äh, hooajatöötajatest äh, ja piiriülestest töötajatest ja ma võin teile rääkida näiteks sellest, mis on Itaalias toimunud äh,. tuhanded äh, irregulaarsed rändajad on äh, meie ähm, rannikutele saabunud ja karantiinimeetmed ei ole väga hästi toimunud, meil on äh, seatud üles laevu, mille abil äh, hallata nende isikute vastuvõttu äh, meil ei ole olnud ühist lähenemist ähm, sellele hädaolukorrale, meie valitsus on otsustanud, et kuna meil on vaja hooajalisi töötajaid äh, põllumajandussektoris, siis me peame leppima selle äh, rändajate sissevooluga. suur tänu, proua Sardoone ja nüüd kolleeg Lütken. president aitäh, ähm, härra president. Ähm, Covid-19 kriis on näidanud seda, kui olulised on hooajatöötajad toiduga varustatuse osas. Äh, need töötajad väärivad meie austust, meie tunnustust ja siinkohal suur tänu ähm, äh, raportöörile ähm,. selleks, et äh, see teema, selle eest, et see teema on tõstatatud äh, minu kodupiirkonnas, mis on piiriala, on äh, pooled töötajad piiriülesed töötajad. ja piirialadel on eelkõige väga raske äh, äh, tulla toime selle olukorraga. Ähm, ja üle-euroopaline tööpass oleks võib-olla asi, mis aitaks meil seda olukorda lahendada et äh, tööandjad saaksid äh, näiteks äh, tervishoiu valla, valdkonna töötajatele sellised dokumendid anda, et neil oleks võimalik piire ületada. ma arvan, et selline ettepanek võiks olukorda leevendada, aitäh. suur tänu, kolleeg Lütgen ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Kogut. suur tänu mulle sõna andmast. härra president, head kolleegid, olen siin kojas juba kõnelenud äh, sellest, äh, et meil on vaja piiriüleseid töötajaid kaitsta. me oleme arutanud väga olulist resolutsiooni, mis käsitleb piiriüleste ja hooajatöötajate õigusi. mina olin muide ligi viis aastat üks nendest töötajatest. Äh, see resolutsioon on samm õiges suunas. sellele peavad järgnema ka konkreetsed äh, Ehm, meetmed nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil, nii seadusandlikud kui ka mitteseadusandlikud. eelkõige tuleb tagada eh, teabe jagamine. kriisi käigus ei ole see õnnestunud. minu piirkonnas Silesias eh, pidin eh, ise avama enda kontoris teabepunkti, sellepärast et ähm, omavalitsus ei teinud seda kuid oluline on, et äh, töötajad oleksid ähm, informeeritud. Äh, avalikud asutused peavad äh, andma täpset ja asjakohast teavet. suur tänu, nüüd on kõik sõnasoovid sõna saanud ja nüüd härra Schmidt. härra president, austatud parlamendiliikmed, oleme täna arutanud väga olulist teemat, tegemist on teemat, mis Äh, on Euroopa projekti südames, tegemist on vaba liikumise põhimõttega, see on suur eelis, suur saavutus, kuid äh, see on ka väga suur vastutus. kahjuks on äh, käesolev kriis toonud välja selle, et vaba liikumise äh, tulemusena on tekkinud ka vastuvõetamatuid olukordi, vastuvõetamatud töötingimused, elutingimused. ja see arutelu aitab meil äh, lahendada tõhusamalt ja kiiremini neid probleeme. tegemist ei ole sellise lahendusega, nagu siin mõned on öelnud, et millega me soovime äh, lammutada erinevaid äh, nõudeid ja muide, tegemist ei ole ka äh, õigus, ka õiguslik olukord ei ole see, mis meile probleeme tekitab, vaid äh, õigusnormide rakendamine. probleem on selles, et kontrolle kas ei toimu või need ei ole piisavad. ja seega ähm, me kutsume üles kõiki tööandjaid ja liikmesriike rakendama seadusi, rakendama Euroopa põhimõtteid. ja ma usun, et kui me teeme seda, siis äh, me liigume edasi ja suudame tagada kõikide nende töötajate inimväärikuse, kes seda, selle on välja teeninud. aitäh! suur tänu, härra volinik Schmidt ja nüüd lõpetuseks saab sõna veel kord nõukogu nimel äh, proua minister Brünjatš. aitäh! austatud äh, parlamendiliikmed äh,, lõpetuseks soovin äh, korrata, et äh, äh nõukogu igati töötab äh, resolutsiooni piiriüleste hooajatöötajate õiguste kaitseks äh, meil on vaja tagada, et need õigused oleksid võrdsed äh, kodanikest ähm, töötajatega. nõukogu on valmis jätkama arutelusid parlamendi ja komisjoniga selleks, et äh, Covid-19 poolt tekitatud väljakutsetega silmitsi seista. suur tänu, proua minister Brynjats ja kui ma õigesti aru sain, siis see on äh, teie viimane sõnavõtt teie praeguses rollis ähm, Horvaatia eesistumise ajal, nii et suur tänu, et olite siin kohal, soovin teile ka isiklikult palju edu, kõike head ja loodame, et äh, siis ikkagi vahetevahel kohtume ka edaspidi, suur tänu teile! sellega on arutelu lõppenud, hääletus leiab aset homme ja nüüd kella kaheksateist viieteistkümneni katkestame osaistungjärgu.